härra Anderson, teil on sõna. aitäh, president ja tere hommikust kõigile, ma vabandan, ma tean, et tegemist oli raske otsusega, aga ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et otsus hääletus edasi lükata on meie delegatsiooni jaoks väga suureks probleemiks. probleemiks on see, kuidas Euroopa kodanikud seda näevad, me oleme olukorra pärast väga mures niisiis tahtsin lihtsalt sellele teie tähelepanu juhtida. jah. ma annan teile sõna pärast oma teadaannet. Micro, please. mikrofon, palun lülitage mikrofon sisse. I have another mul on veel üks teadaanne, mis puudutab muudatust kakskümmend seitse ja selle paigutamist päevakorda jällegi on selle kõige eesmärk kodanike segadusse ajamine, seda muudatusettepanekut oleks pidanud käsitlema tervikuna ja ülejäänud osad oleksid pidanud ära langema, ma olen nõus, et see on menetluslik küsimus, aga muudatust kakskümmend seitse toetasid väga palju ja ma palun, et president mõtleks selle üle veel kord järele. Honorevole Anderson. proua Anderson, kuulake natuke minu teadaannet ja siis võite ise sõna võtta mõned fraktsioonide juhid, kes moodustavad eh, esimeste konverentsil enamuse, on andnud teada parlamendi presidendile, et nad soovivad lükata edasi Bernd Lange raporti, mis puudutab Atlandi-ülese kaubanduse investeerimispartnerluse läbirääkimisi. sellise muudatuse saab teha ainult presidendi ettepaneku alusel vastavalt äh, kodukorra artiklile sada viiskümmend kaks. selleks, et äh, võimaldada parlamendil hääletada muudatuse ettepaneku üle, on president äh, sellise ettepaneku vastu võtnud seega panen hääletamisele ettepaneku lükata edasi langeraport nimelise hääletusega. kui keegi soovib äh, selle ettepaneku poolt sõna võtta, vabandust, üks hetk, üks hetk. ettepaneku poolt üks ja ettepaneku vastu, edasilükkamise vastu üks, kes tahab võtta sõna ettepaneku edasilükkamise poolt? Kaspari. Eh, eh, no, no, Kaspari no. Io credo che si debba me peame parlamendi tahtest eh, lugu pidama ning meie täiskogu saal otsustab, mida teha. meie täiskogu otsustab, mida ta teeb. palun, kolleeg. lugupeetud president, kallid kolleegid me kõik oleme nädalaid tänaseks aruteluks ja hääletuseks valmistanud ning eile kuulsime parlamendi presidendi otsust, et me täna ei hääleta. me oleme kuulnud erinevaid kuulujutte, meie fraktsioon oleks olnud valmis täna hääletama, aga kuna hääletus täna aset ei leia ja komisjon äh, peab muudatusettepanekute üle veel hääletama, siis oleks mõistlik, et äh, arutelu ja hääletus leiavad aset ühel ja samal ajal, et me äh, räägime sellest raportist, kui me tõesti teame, mis seal sees on ja mille üle me hääletame, nii et, et seetõttu esitame ettepaneku, et arutelu toimuks siis, kui hääletuski, nii et, et seega ei peaks me pidama seda arutelu täna, aitäh ettepaneku vastu, edasilükkamise ettepaneku vastu, kes võtab sõna? lugupeetud kolleegid, tihtipeale öeldakse seda, et suurem osa parlamendisaadikutest või suuremaid fraktsioone esindavate fraktsioonide esimeesed on pöördunud presidendi poole palvega tänane arutelu edasi lükata meie jaoks on selline lähenemine väga, väga problemaatiline, sellepärast ähm, me muudame parlamendi kui institutsiooni sellega jõuetuks. Ähm, me peame äh, me oleksime palunud, et äh, nende teiste fraktsioonide esindajad siiski meiega ka oleksid nõu pidanud. me ei saa alati pugeda kodukorra reeglite tahta me ei saa äh, alati äh, kasutada ära neid võimalusi, mida äh, kodukorra reeglid pakuvad, näiteks väidete, et on esitatud uusi muudatusettepanekuid ma leian, et äärmiselt oluline on, et me omavahel siiski kõneleksime. niisiis meie fraktsioonina protesteerime sellise käitumise vastu, et parlament ise, ise saeb seda oksa, mille peal ta ise istub, meie sellega nõus ei ole Millionen, Millionen von Menschen miljonid inimesed, miljonid inimesed ootavad eh, meilt eh, täna tegusid ja meie lükkame asja lihtsalt edasi. Eh, kui meie tahame esindada neid inimesi, kes meid valinud on, siis peaks meil vähemalt olema õigus parlamendi hääl kuuldavaks teha Äh, ja see, äh, meie ei ole äh, selle eest vastutavad, et suured fraktsioonid on otsustanud asja edasi lükata. et suured koalitsioonid siin parlamendis ei ole suutnud üksmeelele jõuda, see on häbiväärne ja meie seda mängu kaasa ei mängi. üks teadaanne on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 lange raporti hääletamiseks esitati sada kuusteist muudatusettepanekut, kaheksakümmend seitse taotlust, nimelisele hääletusele oli kümme taotlust äh, eraldi hääletamisel. vastavalt kodukorra artiklile sada seitsekümmend viis äh, härra president pärast äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoniga konsulteerimist otsustas ta saata selle raporti hääletamise taga, tagasi selle raporti siis komisjoni ja et arutada neid muudatusettepanekuid. meie äh, praegu arutame siis seda, äh, kas äh, arutelu üldse toimub või mitte, sest hääletamine on tegelikult juba niikuinii edasi lükatud, härra Pitella. härra Tajani, te võtsite mult sõnad suust sest selle arutelu esimeses etapis ei olnud üldse selge, kas me peame hääletamise või arutelu edasi lükkama. ja teie ütlesite siin väga selgelt välja, et me ei räägi siin hääletamisest, sest hääletamine on niikuinii edasi lükatud parlamendi presidendi otsusega. ta lükkas selle edasi, kuna muudatusettepanekuid oli liiga palju ja see saadeti, see raport tagasi komisjoni. me väga hindasime president Schulzi tarkust, sest äh, parlamendi probleem ei ole see, vabandust, vabandust, ütleb kõneleja, parlamendi probleem ei ole see, et me peame lihtsalt näitama, et me teeme midagi, me peame otsustama, me peame saama kodanike usalduse tagasi, me peame selle tagasi saama ja oht on äh, selles, et praegu me ei oleks seda saanud teha ning härra Schulz tegi väga õigesti, et ta selle tagasi komisjoni saatis, see ei ole esimest korda parlamendi ajaloos. meie ei ole vastu ega poolt, aga meie arvates arutelu võib olla, aga me võime seda teha ka koos hääletamisega, kui hääletamine toimub, seetõttu tegemist ei ole öö, eh, see ei ole kõige olulisem küsimus, kõige olulisem küsimus on see, et fraktsioonidel ei ole kokkulepet, mitte ainult suurtel eh, fraktsioonidel, vaid kõikidel ja seetõttu väga targalt otsustas president Schulz selle hääletamise edasi lükata ja saata raport komisjoni arutamisele. Honorevole, honorevole Jadot. härra Jadot, palun kallid kolleegid, äh, milles, äh, milline on Euroopa Parlament, kus parlament, äh, parlamendi president otsustab manipuleerida kodukorraga, sellepärast et selle lepingu toetuseks ei ole enamust? ta kardab, et enamus hääletab TTIP-i vastu Eh, Euroopa eh, Parlamendi parempoolsed ja liberaalsed otsust, liberaalid otsustavad edasi lükata arutelu, mis on kodanike jaoks tähtis. Eh, parlament kaotab hääled, parlament kaotab kodanike usutuse, me peame hääletama ja arutama seda asja. Honorevole Weber. härra Weber. kallid kolleegid kallid kolleegid, äh, akta osas meil toimusid siin Euroopa Parlamendis väga põnevad arutelud. mina äh, tahaksin veel kord ühe asja selgeks teha. me äh, Äh, räägime äh, sellest, kas me midagi täna täiskogul arutame või ei. Äh, meie parlamendisaadikud omame seda õigust otsustama, tegemist on täiesti õige menetlusega ja selline lähenemine on täiesti õige. teiseks Äh, Martin Schulz langetas otsuse kodukorra alusel, kodukorra reeglid on selged, kui muudatusettepanekuid on liiga palju ja see muutub täiskogule koormaks, siis läheb see raport äh, äh, komisjoni tagasi, niisiis minu arvates me peame korralikult oma tööd siin parlamendis korraldama ja kolmandaks, kallid kolleegid, ausalt öelda parteipoliitilistest vaadates on mul tõesti hirm, kui ma vaatan, kuidas paremäärmuslased ja vas-, vasakäärmuslased siin äh, käituvad, äh, kuidas käituvad vasakäärmuslased, kuidas käituvad rohelised, see tekitab minus hirmu. E kolleeg Ants ja siis hääletame proua proua Harms, äh, lugupeetud kolleeg Weber, ma leian, et see teie süüdistus äh, on täiesti vale, te peaksite järele mõtlema, mida te räägite. kui nüüd igaüks härra Veiber, kui nüüd igaüks, äh, lugupeetud kolleegid, kui igaüks, kes kritiseerib äh, Äh, näiteks eraõiguslikke kohtuid, mida tahetakse TTIP-i raames äh, sisse viia, siis kui teda hakatakse selle eest nimetama parem- või vasakäärmuslaseks, äh, siis ma küsin, et mis alusel me siin kojas üldse koostööd teeme ning ning tegelikult hästi-hästi siin istuvad väga paljud kolleegid, iseäranis selle poole peal, aga ka teise poole peal, kes valimiskampaania ajal on oma valijatele lubanud, et neid eraõiguslikke vahekohtud ei tule. ning see hääletus ja see arutelu eh, lüka-, tahetakse nüüd täna edasi lükata. Martin Schulz on seda otsustanud, tuginedes kodukorrale Ehm, Martin Schulz on saanud selle hääletuse edasi lükata, sellepärast et ei ole selge, kuidas tema enda fraktsioon, eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon, tema valimislubadusi täidab ja kolleeg Pitella, lugupeetud eh, kolleeg Pitella. lugupeetud kolleeg Pitella. lugupeetud kolleeg Pitella. me me oleme ju pikalt seda teemat arutanud, meil oli üle kahesaja muudatusettepaneku ja see, mis te praegu teete, ei lähe. kõnelejal võetakse ära mikrofon. see. lugupeetud kolleeg Harms palun istuge maha härra Kamel, palun. meie peame otsustama, mida siin arutatakse või ei. palun istuge, proua Harms. palun istuge maha Micro. Good morning, everyone. tere hommikust kõigile, kuidas teil läheb? ja teie poole pöördun hiljem, ärge muretsege, oodake ära, näidake mulle sinist kaarti või midagi, aga väljendage ennast nüüd selgelt. meie olime valmis hääletama ja arvan, et seda, seda vääritud käitumist, millega rohe, siin vasakpoolsed on hakkama saanud, sellepärast me täna hääletada ei saa. on ju niimoodi? meile tundus, et meil on kokkulepe, aga see, selle kokkulepet rikuti ja see, mida me nüüd arutame, on, et äh, hääletust meil jah ei tule, et nüüd tekib küsimus, kas meil debatt tuleb. väljendagem ennast nüüd selgelt, teil on täiesti õigus. Äh, kodanikud, need, kes hoolivad, tahavad, et me arutaksime seda teemat, aga on täiesti õige, et äh, debatt toimuks samal ajal kui hääletus Te võite niivõrd erutuda, kui tahate ja seda debatti praegu pidada, aga pidagem debatti niimoodi, et äh, meil on see ka värskelt meeles, kui tuleb hääletus. ja kui ma näen, et äh, rohelised ja sotsialistid räägivad teineteisega niimoodi sõbralikult, siis äh, teen ettepaneku, et meil ei ole mitte vaja ainult rahvusvahelisel tasandil tüliküsimuste lahendamise mehhanismi, vaid siin vasakpoolsete vahel ka parlamendis. The last viimaseks kõnelejaks härra Skobur FTD nimel. ja siis hääletame. Uh, daamid ja härrad, see on see, mida kodanikud eeldavad. Euroopa kodanikud eeldavad, et me peaksime täna seda debatti oleme kuulnud, et üle kahe miljoni kodaniku on esitanud palve, et me tegeleksime selle TTP küsimusega. meile on helistatud, meile on saadetud emaile kõikidele siin kojas. see on olnud täielik laviin. inimesed hoolivad sellest teemast. mida me siin täna hommikul siis teeme? täna hommik on ette nähtud selleks, et me TTP küsimust arutaksime. see on täna päevakorras, mida me siis teeme, kas me läheme tagasi oma büroodesse või me teeme tegelikult seda, mida inimesed eeldavad, et me teeksime ja peaksime selle debatti. daamid ja härrad, see valik, mis meil on siin meie ees, on valik demokraatia, inimeste kuulamise või eh, suletud uste taga asjade ajamine, nii nagu Euroopa Liidus kombeks. daamid ja härrad, me peame täna seda debatti pidama, sest et seda eeldatakse meist, inimesed ootavad seda meist Ühendkuningriigis, Itaalias, kogu Euroopas palun! aitäh! mina olen nõus nende nördimusega kes täna hommikul siin on väljendanud täpselt seda mida kodanikud mõtlevad meie oleme bürokraatlik parlament siis kui on see meile mugav ja lihtsalt lobiseme siis, kui see on enamusele ma-, mugav. me teeme ainult selliseid asju, mis on mugav ja ma tahan keskel istuvatele isikutele meelde tuletada, et teie olete vana ideoloogia kütkes, te räägite vasakpoolsetest ja parempoolsetest, aga terve mõistus ei kuulu ei vasakule ega paremale. ja minu arvates on vaja näi-, täna tervet mõistust näitavad äh, teised parteid, mitte aga teie seal keskel. niisiis, kõik seisukohad on selge, selged, ütleb härra juhataja, kõik on välja öelnud, mida nad arvavad ning seega panen praegu hääletamisele, nimelisele hääletamisele. Kuue juba sai sõna päris palju, ütleb härra juhataja, nüüd aga hakkame hääletama panen hääletamisele ettepaneku lükata edasi lange raporti arutelu ja teeme seda nimelise hääletamisega. panen hääletamisele, kordan, lükata edasi, ettepanek lükata edasi. kes ütleb jah, see on edasilükkamise poolt, kes äh, hääletab vastu, tahab arutelu kohe pidada. kordan, vastavalt artiklile sada seitsekümmend viis on härra president hääletamise juba edasi eh, lükanud. praegu me hääletame ainult eh, seda, et me otsustame, kas me lükkame edasi arutelu või mitte hääletamist niikuinii ei toimu selle raporti üle. nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. seega on kodu kodukorda äh, alusel täna päevakord äh, muudetud ning istung on praegu peatatud kuni hääletamiseni mis toimub kell kaksteist. Gracias. Sorry, the micro. May I draw your attention? pööran teie tähelepanu.